järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu Euroopa Kohtu põhikirja üle ja esiteks on tegemist äh, proua Taini raportiga, mis puudutab Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu asenduskohtunikke ning äh, teine raport on samuti proua Taini raport äh, ja see puudutab Euroopa Euroopa Liidu põhi, protokolli Euroopa Liidu kohtu põhikirja kohta. kõigepealt annaksin sõna raportöörile proua Thainile. lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. Euroopa Kohus Luksemburgis äh, on tööga üle koormatud ja see, mida me homme äh, otsustame, võib tunduda esmapilgul tehniline ja mittepoliitiline, tegemist on äh, Äh, kolme kohtu sisese töökorralduse ümberkorraldamisega, aga selle taga äh, peitub rohkemat. Euroopa Liit äh, saab järjest rohkem pädevusi, viimati lisandus neid Lissaboni lepinguga ja sellega seoses on järjest samm-sammult laiendatud ka Euroopa Kohtu pädevusi. nii et pädevus ei tulene mitte üksnes sellest, et juhtumeid on järjest rohkem, Äh, ja kaksteist uut liikmesriiki on liitunud. Äh, tõepoolest on äh, nii, et lahendada jõutakse vähem juhtumeid, kui kohtusse esitatakse ja seetõttu omab kohtutöö väga suurt mõju Euroopa Liidu toimimisele tervikuna ja kodanike elule. seetõttu on oluline, et kõik osalevad Äh, äh, õigus, äh, seadusandlikud organisatsioonid suudaks kompromisse leida. see õnnestus ainult osaliselt. ma alustan selle osaga, kus meil õnnestus leida mõistlikke kompromisse, mis tõhustavad kohtutööd ja vähe, lühendavad menetluste aega Äh, äh, luuakse asepresidendi amet, äh, kes aitab presidenti mm, ja võt-, osaleb Suurkoja töös ning lisaks sellele muudetakse kodade tööd selleks, et kodade töö, töökoormus kergeneks ettepanekud, mis puudutavad avaliku teenistuse kohust, on samuti selged. seal on alati olnud seitse kohtunikku ja kuna kohtunikke on vähe, tähendab see seda, et kui üks kohtunik töö, näiteks haiguse tõttu äh, töölt kõrvale jääb pikemaks ajaks, siis on kohtutöö tõsiselt häiritud. Äh, selleks, et seda võimalust, äh, seda probleemi lahendada, on tehtud ettepanek luua asenduskohtunikud, kes nimetatakse nõukogu poolt ametisse ja äh, koostatakse nimekiri äh, kolmest kohtunikust, kes äh, siis saaksid asendada haigestunud kohtunikke. nii palju siis nendest headest ja asjalikest kompromissidest, mis meil õnnestus leida ja ma tahaksin tänada kõiki osapooli nende eest. aga meil ei õnnestunud kõiki ettepanekuid ellu viia ja ma tahaksin rõhutada, et selle põhjuseks ei ole mitte Euroopa Parlament, vaid nõukogu, vaid mõningate liikmesriikide rahvusriiklik egoism, Ehm, tehti ettepanek, et äh, suurendatakse äh, kohtunike arvu kolmekümne üheksani, äh, võttes arvesse seda, et kohtu töökoormus on ähm, suurenenud, oleks see mõistlik ettepanek. meie äh, parlamendis arvame, et äh, kohtunike suurem arv oleks kodanikele lõpuks, lõppkokkuvõttes kasulik. tegelikult see ei peaks mingit rolli mängima, millistest liikmesriikidest kohtunikud pärit on, oluline peaks olema üksnes kvalifikatsioon ja oluline on kohtuniku põhi, äh, sõltumatuse küsimus. me tegime ettepaneku, et kohtunike nimetamiseks oleks õiglane süsteem, süsteem ja tegime ettepanekuid äh, kohtunike nimetamiseks, aga liikmesriigid nõukogus ei, ta, ei äh, suutnud äh, leppida kokku üheski lahenduses ja seetõttu me ei saa äh, leppida kokku kohtunike arve suurendamises. põhjused on äh, siseriiklikku laadi ja minu meelest on, äh, ei saa sellega rahul olla. tulevikus tuleb samuti tagada see, et Euroopas toimub kohtumõistmine mõistliku aja vältel. kodanikel on õigus sellele kui menetlused on liiga pikad, osaliselt isegi rohkem kui viis ja pool aastat, siis on see vastuolus meie põhiõiguste harta ja inimõiguste konventsiooniga. seetõttu on äh, hädavajalik, et liikmesriigid, võttes arvesse neid väga häid ja tasakaalustatud äh, ettepanekuid, mõtleks järele ja et äh, ei kaoks ära usaldus Euroopa kohtusüsteemi vastu. aitäh proua Tainile ja ja nüüd jätkame nõukoguga ja saab eesistuja nimel sõna härra Mavroianis, palun. president, lugupeetud rahvasaadikud, mul on väga hea meel, et parlament korraldas selle ühisarutelu kahe proua Taini raporti üle, mis puudutavad äh, Euroopa Kohtu põhikirja ülevaatamist ja asenduskohtunike määramist Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtusse. lubage mul kõigepealt tänada raportööri väga positiivse ja konstruktiivse lähenemise eest nendele läbirääkimistele. tahan ka Taanit kui eesistujariiki kiita, me, sest Taani tagas selle küsimuse väga kiire läbivõtmise nõukogus äh, ja ka tegelikult mõlema institutsiooni suurepärase koostöö. suurepärane koostöö komisjon, vabandust, nõukogu ja parlamendi vahel selles tähtsas küsimuses võimaldab selle küsimuse vastu võtta esimesel lugemisel. tegemist on väga tõsise ja tähtsa küsimusega ja mõlema raporti eesmärgiks on Euroopa Kohtu töö tõhustamine ja soovitakse tagada seda, et Euroopa Kohus saaks oma tööga hakkama ka siis, kui vaidluste arv on suurenenud. meil tuleb tagada õiguskindlus ja usaldusväärsus. jah, ma olen täiesti teadlik, et on veel palju ära teha ühes tähtsas küsimuses. nimelt kohtunike arvu tõstmine üldkohtus. kõik äh, osapooled on huvitatud sellest, et meil oleks korralikud meetmed äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembriks välja töötatud. lubage nüüd mul tulla nende, selle kompromissi juurde, mille üle te homme hääletate muudatusettepanekutega on ette nähtud meetmed, millega tõhustada kolme kohtu tööd mis moodustavad siis kokku Euroopa Kohtu. viimaste aastate jooksul on äh, kohtus toimunud äh, väga palju muudatusi nii vaidluste arvu kui ka natuuri osas. on lisandunud väga palju erinevaid äh, õigusvaldkondi, sellele lisaks on liitunud väga palju riiki ja nüüd uute muudatustega on võimalik kohtul paremini hakkama saada nende muudatustega ja tõhustada oma tööd. ma tahaksin pöörata tähelepanu kolmele elemendile, esiteks asepresidendi koha loomine nii äh, üldkohtus kui ka Euroopa kohtus, mis äh, kergendab presidendi tööd. teiseks äh, suurkoja liikmete ümbervaatamine, kolmandaks asenduskohtunike määramise võimalus selleks, et teatud kohtunike töölt eemaloleku ajal oleks võimalik äh, kohtul siiski tööd jätkata. mis puudutab teisi ettepaneku elemente nagu üldkohtu kohtunike arvu tõstmine, võin teile kinnitada, et nõukogu on täiesti teadlik äh, sellest, et seda küsimust tuleb kiiresti lahendada, kuid äh, tegemist on väga tundliku küsimusega nõukogus. Küprose eesistumisajal üritame me leida lahenduse, kuid äh, seda tuleb teha nii, et äh, arvestatakse kõikide erinevate arvamustega nõukogus. härra president, lugupeetud rahvasaadikud, mul on väga hea meel, et äh, meil on võimalik need kaks ettepanekut vastu võtta, mille üle me siin täna arutelu peame ja ma soovin ka jätkata suurepärast koostööd Euroopa Parlamendiga nende lahtiste küsimuste osas, mis meil on veel jäänud Euroopa Kohtu osas ja ma olen veendunud, et meil on võimalik saavutada korralik lahendus võimalikult kiiresti, suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna komisjon ja volinik Malmström, palun! suur aitäh, president! minister, lugupeetud saadikud, tahaksin tänada raportööri väga konstruktiivse lähenemise eest kohtu ettepanekule. komisjon kahetseb, et asenduskohtunike otsus lükati edasi Äh, lahendamist ootavate kohtuasjade hulk valmistab endiselt muret, aga me tervitame seda kompromissi, mida institutsioonid on saavutanud ja ka kõiki teisi reformi elemente. komisjon on rahul, et enamik muudatusi on arvestanud äh, tema ettepanekutega ja samuti arvestame sellega, et parlament äh, tahab arutada seda, kas võiks avaldada ka kohtunike eriarvamused me loomulikult äh, osaleme nendes kõnelustes väga konstruktiivselt, suur aitäh! aitäh ja nüüd äh, ei näe ma siin saalis proua Wertmanni. jah, teda ei ole siin. ja sama kehtib ka härra Messerschmitti kohta. ja seetõttu läheme kohe kõnelejate, ülejäänud kõnelejate juurde. rahvapartei nimel annan nüüd sõna kaheks minutiks härra Svifkale. suur aitäh, president. daamid ja härrad, see arutelu, mis puudutab Euroopa kohtureformi, peaks olema üksnes lähtepunktiks palju laiemale lähenemisele Euroopa õigussüsteemi probleemidele. tegemist ei ole lõpuga, tegemist on algusega ning see arutelu on üks tulevaste arutelude pikas nimekirjas. kui me alustasime e, e, e, tööd komisjoni ettepanekute kallal, siis me lootsime palju enamat. me lootsime, et töö ei ole nii raske ja et ei ole nii palju eriarvamusi institutsioonide vahel asenduskohtunikud avaliku teenistuse kohtusse selles osas on otsus teretulnud ja kohtu tõhusus kindlasti paraneb. selle reformi võtmeelemendiks peaks aga olema kohtunike eh, arvu suurendamine üldkohtus. asjaolu, et me seda ei teinud, tähendab seda, et eh, me ei suuda eh, muudatusi veel ellu viia ja paljud probleemid tulevad meie juurde tagasi Äh, nõukogu ei saa asja viimase piirini suruda, asi peab tulema parlamendi ette tagasi ja me peame ühiselt selle küsimuse lahendama. ning äh, kõik need protsessid kohtus on tõesti väga pikad ähm, ja see on suureks koormaks Euroopa kodanikele meil on plaanis järjekordne Euroopa Liidu laienemine, peatselt liitub Horvaatia me tahame liituda Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ja see tähendab, et üha rohkem tuleb kohtuasju. õigus õiglasele kohtupidamisele mõistliku aja jooksul on põhiõigus, mis on tagatud kõigis liikmesriikides. meie kohtutel on vaja õiguslikke vahendeid ja inimressursse, mis võimaldaksid neil seda ülesannet täita Äh, ja tagada õiglast kohtumõistmist. me mõistame, millised on probleemid, aga Euroopa Liit äh, seisab äh, väga tõsiste probleemide eest just nimelt sellepärast, et protsessid kohtus kestavad nii pikka aega ja see tähendab, et maksumaksja peab kõige eest maksma ja need kulud on palju suuremad kui uute kohtunike töötasud, aga mul on igatahes hea meel, et me saavutame kompromissi ja tänan raportööri. ja nüüd kaheks minutiks proua Regner. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud minister, kõigepealt suur tänu raportöörile tema konstruktiivse töömeetodi eest. Euroopa Kohus kohtul on väga palju tööd, ta on ülekoormatud ja seda seetõttu, et Euroopa Liit on vahepeal suurenenud kaheteistkümne liikmesriigi võrra ja peale selle on ka kogu aeg pädevusi juurde tulnud. selleks, et, äh, et ähm, kohtuotsuseid, otsuste vastuvõtmist jätkata, ol-, viidi sisse uuendusi, nagu näiteks see, et meil on võimalik vaidlusi ja kohtuprotsessi lahendada ilma suulise protsessita. meie kodanikud soovivad võimalikult õiglast ja võimalikult kiiret äh, kohtuprotsessi ja president võimalik, võib teatud küsimusi nendele koosseisudele, koosseisudele edasi suunata, mis on juba sarnaste küsimustega tegelenud. minu arvates on see lahendus mõistlik. kohtunike arv muutub vastavalt Lissaboni lepinguga paika pandud tingimustele peale selle on vaja leida lahendus, tegemist on kiireloomulise küsimusega ja meil on vaja ka eh, kohtupidamine õigustiga kooskõlla panna kohtunike arv tuleb tõsta kolmekümne, kaheteistkümnelt kolmekümne ühele. samamoodi nagu ka proua Tain arvab ka mina, et meil ei ole empiirilisi uuringuid, miks just Euroopa Kohus sellist kohtu ar-, kohtunike arvu soovib. kohtunike ametisse nimetamine on liikmesriikide pädevuses. see küsimus on nii tähtis ja seepärast tuleb hoolitseda selle eest, et äh, otseselt valitud Euroopa Parlament on see, mis leiab kõige paremad lahendused kodanike jaoks, seepärast õiguskomisjon peaks äh, kohtunike ametisse nimetamisse olema kaasatud, kuid ei tundu mõistlik, et meil oleks siin kaks äh, äh erikohtu, kohus selle kohta suur tänu. nüüd pooleteiseks minutiks härra Hefner. härra president, lugupeetud kolleegid ühenduse õigust on järjest mahukam ja seetõttu on järjest rohkem vaja ka õigusemõistmist ja järjest rohkem on vaja ka kohtunike otsuseid. kui te lubate, et ma seda siin nii poeetiliselt sõnastan, siis äh, õigus on tõenäoliselt kõige väärtuslikum aine, millest see ühendus koosneb ja äh, õigus kaitseb äh, nõrgemaid teiste rünnakute eest, teiste äh, võimuambitsioonide eest, reguleerib inimeste ja institutsioonide vahelisi suhteid, kaitseb demokraatiat ka,, aga õigust on vaja ka saada, õigus tuleb jalule seada seal, kus vaja ja vajaduse korral kohtus. Euroopa kohtus, kohus kannatab selle all, et juhtumeid on järjest rohkem ja see ei ole ka mingi ime, kui võtta arvesse seda, et ühenduse õigust on järjest rohkem ja äh, parlament ei pannud äh, kõrvu kinni, kui äh, kohus soovis äh, Äh, olukorda parandada, me tegime ettepanekuid, kuidas oleks võimalik äh, parandada kohtu tööd äh, ja muuta kohtutöö tõhusamaks, kolleegid juba tutvustasid neid ettepanekuid, aga ühte, ühest asjast ma aru ei saa, ma pean seda selgelt välja ütlema. parlament reageeris kohtu äh, soovidele, võttis tõsiselt seda, mida ütlevad kohtunikud ja kodanikud, me töötame välja lahendused, me töötame välja need Mm, triloogiga nõu-, nõukogu ja komisjoniga ja lõpuks ei juhtu mitte midagi, sellepärast et liikmesriigid ei suuda kokku leppida selles, kuidas kohtunike ametisse nimetatakse, see on täiesti talumatu meie ühises Euroopas, ma ootan, et nõukogu nüüd ka lõpuks ometi võtaks vastutuse Euroopa ees. aitäh! üheks minutiks saab sõna härra Karem. president, nõukogu volinik, aitäh! kõigepealt tahaksin tervitada neid reforme, mida, millest räägitakse proua Taini raportis. ma arvan, et see on esimene samm kohtu toimimise parandamise suunas. Lissaboni leping ning laienemine eh, suurendavad veelgi lahendamata kohtuasjade arvu, seda eriti üldkohtus. majanduslikud raskused samuti suurendavad töökoormust üheteistkümne protsendi võrra on äh, kaubanduse ja äritegevusega seotud kohtuasjad suurenenud, kolmekümne seitsme protsendi võrra maksudega seotud kohtuasjad, intellektuaalse omandiga seotud kohtuasjad kaheksateist protsenti. Äh, on väga oluline, et Euroopa Kohus tegutseks tõhusalt selleks, et äh, kodanikud ja ettevõtted Äh, saaksid õiguskindluse, kui nad tegutsevad piiriüleselt. me peame silmas pidama seda, et kuigi menetluslikud reformid mõningaid viivitusi parandavad, on äh, raske äh, eitada, et ei ole vaja struktuurseid reforme selleks, et seda lahendamata kohtuasjade koormat vähendada. ning lõpetuseks, härra president, on äh, käinud kuulujutud, et Ühendkuningriik blokeerib seda asja asi tegelikult niimoodi ei ole, me tegutseme kõik väga kiiresti, me tahame, et meie siseriiklikud õiguskanalid nende ettepanekutega tegutsetakse ja me oleme valmis oktoobris uusi kohtunikke ametisse nimetama, aitäh. ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Maštalka. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid ma olen enamasti nõus kolleeg Tadeusz Svevkaga, aga seekord mitte esiteks tahaksin ma äh, tänada raportööri mm, hea töö eest, nagu väga õigesti öeldi, äh, suureneb järjest rohkem äh, juhtumite arv, mis, mille põhjuseks on ka Euroopa Liidu laienemine, tule, õigusega eeldatakse, et tulevikus nende juhtumite arv, millega kohtusse pöördutakse, suureneb veelgi kuna õigusakte muudetakse ja seetõttu ma arvan, et äh, muutusi on vaja, ma tervitan kohtureformi, äh, muuhulgas äh, eelotsuse kiirmenetlust ja ma tervitan ka ajutiste kohtunike, asenduskohtunike mm, määramist, mis tagaks selle, et menetlused ei lähe liiga pikaks see on üks võimalus, kuidas kuidas vähendada poolte rahalisi kulutusi, mis tekivad neile siis, kui menetlused lähevad liiga pikaks. samal põhjusel ma arvan, et õige on ka kohtu asepresidendi ametikoha loomine, aitäh. ja nüüd üheks minutiks härra Patten. aitäh kuna me räägime õigussüsteemist, siis tahaksin juhtida tähelepanu ühele Äh, juhtumile, härg-, härra Roger Hayes on äh, Liverpooli vanglas, ta peab esmaspäeval ilmuma kohtu ette, ta arreteeriti kolmekümnendal, ta saadeti äh, kohtusse ja kedagi ei lubatud tema kuul-, kuulamisele. kõnelejal palutakse kõnelda mikrofoni. härra Patten tema on inimene, kes on äh, võidelnud maksude vastu ja ta ei ole maksnud kohalikku maksu, väites, et tulusid kasutatakse ebaseaduslikult. ja tema vangistus võib olla vastavalt Inglise seadustele ebaseaduslik, äh, ta tuleb viivitamatult vabastada ja kõike selle kohtuasjaga seonduvat äh, valgustada. aitäh ja nüüd härra Stojanov üheks minutiks. aitäh mis puudutab äh, äh, praeguseid reforme, siis ma suhtun nendesse üsna skeptiliselt ja seda järgmistel põhjustel. nimetada ametisse asenduskohtunikke lihtsalt sellepärast, et alalised kohtunikud on haiguslehel liiga sageli, äh, see lihtsalt lõhnab privileegide kuritarvitamise järele, miks nad nii tihti haigeks jäävad? nii et, et meil on tõesti vaja asenduskohtunikke Äh, mis puudutab üldkohust, siis ärgem unustagem, kallid kolleegid, et üldkohtu kohtunikud on kõrgemini, kõrgemini tasustatud Euroopa Liidu ametnikud. pealegi on igal liikmesriigil oma kohtunikud. ja äh, igal liikmesriigil peab olema oma kohtunik Euroopa Kohtus, selleks on väga head põhjused ja kui need äh, muudatused, mida siin on äh, ette pandud, ellu viiakse, siis äh, suureneb veelgi kohtunike töökoorem. meil saab olla ainult rohkem kohtunikke, kui vähem, nad vähem palka saavad ja nüüd saavad sõna järgmised kõnelejad ja esimesena härra Rangel pooleteiseks minutiks. aitäh, härra president, lugupeetud minister, lugupeetud volinik. ma tahaks esmalt tervitada seda, et, et püütakse kohut reformida ja selle tööd tõhusamaks muuta. üldkohus äh, Ehm, Euroopa Liidu kohust kohut, Euroopa avaliku teenistuse kohut ja üldkohut soovitatakse, soovitakse muuta, ette on nähtud äh, asepresidendi ametikoha loomine ja äh, suurkoja koosseisu muutmine ning asenduskohtunike nimetamine. Äh, seda võimalust peaks kasutama aga ka selleks, et parandada kohtu demokraatlikku legitiimsust. Euroopa õiguses äh, on õigusemõistmisel äärmiselt oluline roll, luuakse pretsedente, täpselt nagu senini äh, nagu üldise õiguse äh, süsteemis ja ma tahaksin sellega seoses viidata, et et äh, et äh, mm, me oleme komisjonis, et ma olen komisjonis teinud ettepaneku, et nagu ka liikmesriikide konstitutsioonikohtades peaks meil olema äh, suurem selgus selle kohta, kuidas kohtunikud hääletasid. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Masip Hidalgo. presidente, querida komisaria ministro e- härra president, lugupeetud volinik, härra minister, tervitan teid siin. mina olen vana veteran, ähm, kes võitles liikumises, mis Iiri päästis sõjalise okupatsiooni käest ja sellepärast on minu jaoks väga tähtis, äh, et kohtus viidaks läbi suur reform. raportöör on teinud väga positiivseid ettepanekuid, mis meie komisjon ka ühehäälselt vastu võttis. on väga tähtis, et äh, kohut kohandatakse ja ka uue patendiõiguse puhul ei tohi me siin jääda ajale jalgu. on väga tähtis, et Euroopa Kohus oma tööga hakkama saab. suur tänu! proua Flašikova-Peenova, palun üks minut súdny dvor Európskej únie. suur tänu, president, äh, lugupeetud volinik. Euroopa Kohus on juba pikka aega öelnud, et avaliku teenistuse kohus samamoodi nagu ka üldkohus on ülekoormatud ja sellepärast on meil vaja läbi viia reform, mis puudutaks kõike kolme kohut. meil tuleb muuta Euroopa Kohtu põhikirja, praegune suure koja põhikõri peegeldab neid suuri muudatusi, mis tulid kaasa pärast kahe tuhande kolmandal aastal jõustunud Nitsa lepingut. on väga palju erinevaid muid muudatusi ka ja kohtu tootlikkus on küll tõusnud, kuid ka kohtuvaidluste arv on dramaatiliselt suurenenud sellepärast on väga tähtis tagada kohtu korralik toimimine. me peame kokku leppima kohtute nimetamise meetodite osas ja ma kutsun nõukogud üles, et nad vaataksid seda küsimust esmase prioriteedina, suur tänu. kallid kolleegid, rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole keegi ei soovi vaba mikrofoni voorus ka sõna saada, sellepärast ma annan kohe sõna volinik Malmströmile, palun well,. suur aitäh, president me loomulikult äh, kuulasime väga tähelepanelikult kõike, mida siin arutelus öeldi, meil on väga hea meel, et meil on praegu see kompromiss, millega me kõik nõus oleme ning ma ei taha sugugi vähendada eh, lahendamata jäävate küsimuste eh, tähtsust, aga me oleme valmis tegema parlamendi ja nõukoguga konstruktiivset koostööd selles väga olulises küsimuses, aitäh! ja nüüd eh, palun nõukogu esindaja. kirjus Andreas Mavrojanis palun äh, siis härra Mavrojannis, võtke sõna ja tahaksin, kallis äh, kolleeg, soovida teile ka edu ja jõudu Küprose eelistumiseks, eesistumiseks. lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on suur au ja rõõm äh, selles arutelus osaleda just nimelt teie juhatamise all ma tahaksin teid tänada väga hea ja konstruktiivse koostöö eest. kui tulla nüüd selle küsimuse juurde, mis tõstatati, nimelt küsimuse juurde, kuidas nõukogu äh, tuleb toime äh, üldkohtu suurendamisega, siis te teate, et kahekümnendal juunil andis Koreper mandaadi, et me jätkaksime arutelusid sellel teemal, kuidas leida võimalikke lahendusi ning me peame siis Koreperile andma aru aasta lõpuks. tegemist on ühise eesmärgiga Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel panna paika siis sobivad meetmed selleks, et Äh, äh, kohus tõesti äh, suudaks oma kohtuas-, lahendamata kohtuasjade hulga lahendada. me kõik peame aru saama, et see küsimus on tõepoolest väga keeruline ning meil on vaja innovatiivset mõtlemist. me peame ühelt poolt tagama, et need, kes ametisse nimetatakse, on tõesti kvalifitseeritud ja me peame olema koos, äh, arvestama artikliga kakssada viiskümmend üks, aga samas peame tagama ka selle, et need uued kohtunikud on võrdses seisus teistega. näiteks äh, kui me seame sisse äh, rotatsioonisüsteemi, siis kes selle süsteemi alla käivad, kas ainult kaksteist kohtunikku või kõik? ja kui jutt on äh, äh, riik, ühest riigi, riigist, kas neil võib olla ainult üks, üks kohtunik äh, ja kas tema mandaati ei saa uuendada või? räägin lihtsalt mõningatest küsimustest, mis võivad tõstatuda. härra president, lugupeetud saadikud, nõukogu nimel tahaksin teid veel kord tänada, tahaksin tänada raportööri, tahaksin tänada kõiki saadikuid äh, selle väga konstruktiivse arutelu eest, mis puudutab Euroopa Kohtu reformi. ma tahaksin teile kinnitada, et ootame suure huviga äh, uute reeglite jõustumist sügisel. ma olen optimistlik ka selles osas, et see konstruktiivne koostöö parlamendiga jätkub. nii et, et meil tõesti õnnestub õigeaegselt leida lahendused nendele probleemidele, mis üldkohtu ees seisavad. see on meie kõigi huvides, meie kõigi huvides on, et meil on tõhusalt toimiv Euroopa Kohus. aitäh! aitäh, lugupeetud nõukogu eesistuja härra Morojannis arutelu on, lõpetuseks saab sõna raportöör proua Tain äh, ja tal on aega kaks minutit. ma tänan kõiki kolleege ja mul on eriti hea meel selle üle, et fraktsiooniüleselt oleme ühel meelel selles osas, et kohtunike arve on vaja suurendada, ka proua Regner rääkis äh, sellest ja kui palju neid lõpuks peab olema, seda me peame veel arutama. Äh, kolmas võim jäetakse meeleldi hooletusse, sellepärast et poliitika ei suuda tagada, et neid piisavalt ähm, kuulda võetaks. ja nende jaoks ähm, on iseloomulik see, et nad on äh, tagasihoidlikud, aga nad äh, teevad väga palju ära kodanike ja ka ettevõtete jaoks. ma loodan, et äh, nõukogu juurde loodud sõprade rühm ei tegele mitte üksnes edasiste siseste reformidega kohtus, eriti kuna kohtus on juba läbi viidud suur reform, mis äh, Äh, andis panuse äh, koht, lahendamata kohtuasjade arvu vähendamisse, aga äh, siiski ei saa kohtut ka üle koormata. Nende teemadega tegelemine näitas, et mõned küsimused on lahtised ja tulevikus õiguskomisjonis peame me intensiivselt tegelema kohtuga, tegelema näiteks äh, er, eriarvamustega, mida praegu kohtus ei soovita näha, või siis erikodade või erikohtute loomisega. läbirääkimiste käigus ilmnesid erinevad küsimused, mille osas meil on vaja veel selgust saama meil oli väga suur ajaline surve, võttes arvesse, et oktoobris ähm, tuleb ametisse nimetada neliteist uus kohtunikku, ma loodan, et läbirääkimised üle, uute kohtunike osas Äh, saavad äh,, olema lõppenud äh, septembrikuuks äh, ning lugupeetud president, palun lubage mul veel kord tutvustada teile erinevaid võimalusi, kuidas neid kohtunikke oleks võimalik ametisse nimetada. fraktsiooniüleselt äh, olime ette näinud resolutsiooni Äh, aga me ei võtnud seda vastu, kuna äh, parlament vahepeal muutis oma kodukorda. Äh, e, praegu on laual erinevad ettepanekud, näiteks rotatsiooni põhimõte, kus oleks kõigil sama palju kohtunikke, teine võimalus, et kuus kohtunikku tuleksid suurima rahvaarvuga riikidest ja ülejäänud kahekümne ühest ülejäänud liikmesriigist rotatsiooni põhimõttel ja Mm, siis võimalused kuus kõige suurematest äh, äh, liikmesriikidest ja või siis äh, üle ja ülejäänud kuus valitaks välja kohtujuristide hulgast ja võimalik oleks ka ametiaja piiramine, pikendamine viielt aastalt kuuele, nagu Taani ette pani. lahendusvõimalusi on palju, nõukogu peab neis kokku leppima, aitäh aitäh äh, proua raportöörile, lugupeetud äh, kolleegid, äh, ühine arutelu on sellega lõppenud ja homme kell kaksteist toimub hääletus. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra